võtame järgmise punkti meie päevakorras. ja see on Lohpilleri raport. võitlus inimkaubanduse vastu. proua Lohpiller, teil on sõna, neli minutit. austatud proua volinik, head kolleegid, võitlus inimkaubanduse vastu Euroopa Liidu välispoliitikas või välissuhetes on on äh, teema, mida käsitletakse esmakordselt Euroopa Liidu raportis, Euroopa Parlamendi raportis ning see sisaldab äh, ettepanekuid äh, tervisekomisjonilt, naiste õiguste komisjonilt. tegemist on väga mahuka raportiga, väga erialase raportiga ning tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on sellesse oma panuse andnud ning samuti ka komisjonide sekretäriaate see, mida nimetatakse tänapäevaseks äh, orjapidamiseks, äh, võtab väga erinevaid vorme. aga igal juhul meenutavad paljude inimeste olukorrad, olukorrad töötamisel sisuliselt seda, mida vanasti võis näha orjatööl, äh, orjade puhul, kes olid ahelates meil on neid ka näiteks sundprostituute ja, ja ning äh, nendest ei saagi keegi teada, isegi kui nad surevad oma orjatööd tehes. aga meie raport käsitleb ka vähem nähtavaid äh, selliste nähtuste vorme, organikaubandust, laste kasutamine sõduritena, sundkerjamine üks asi, mis neid kõiki ühendab, on, on see, et ohvrid on sattunud sundseisu ning ei suuda ise ennast vabastada sellest olukorrast. inimkaubanduse mõte on maksimaalne inimese ärakasutamine. meie teeme oma raportis ettepaneku, et Euroopa Liit ja liikmesriigid kõige erinevamates poliitikavaldkondades intensiivsemalt võitleksid eh, selle kuritegevuse liigiga. Eh, seejuures tuleb eh, ohvrid seada esiplaanile me tahaksime, et selle kohutava kuritegevuse liigi tagaseisvad isikud tiritaks päevavalgele ning ning ohvritele antakse abi ja tagataks neile puutumatus tunnistajatena. inimkaubandus on väga tulus ka kuritegevuse liik ning toob kuritegevus, kuritegelikele organisatsioonidele tohutuid tulusid. vastavalt ILO andmetele toob sunnitöö erasektoris umbes viiskümmend miljonit, miljardit äh, dollarit äh, ebaseaduslikku tulu igal aastal. seetõttu tuleks Euroopa Liidul töötada tõhusamalt äh, segase päritoluga rahavoogude käsitlemisel suhetes kolmandate riikidega Euroopa ettevõtted välismaal peaksid olema aruandekohustuslikud ning äh, vastutavad oma vastava tegevuse eest. Euroopa Liit oma kaubanduspoliitikas peaks rõhutama seda, et inimõiguste klausleid rakendatakse järjekindlalt. heaks näiteks on Euroopa Liidu ja Tai vaheline kalanduskokkulepe, kus, kus käsitleti ka orjatöö sarnaseid äh, töökorraldusviise Euroopa Liit peaks tegema koostööd võitluses organiseeritud kuritegevusega. kõik, kes puutuvad kokku inimkaubanduse ohvritega, piirivalvurid ja politseinikud, peaksid saama koolituse selleks, et nad suudaksid ära tunda, kuna on tegemist inimkaubanduse ohvritega meie raport esitab terve rea meetmeid, mida oleks võimalik parandada Euroopa Liidus. me loodame, et see raport õnnestub homme vastu võtta, see oleks õigeaegne ning selles esitatavaid soovitusi saaks kasutada juba sel aastal eesseisvas Euroopa Liidu poliitika aluste ülevaatamises inimõigus, inimkaubanduse vastases võitluses. tänaksin koordinaatorit, proua Vassiljanut, suurepärase koostöö eest aitäh! nüüd vaba mikrofon. ma näen kümmet kolleegi sõna soovimas. üksteist on juba sõna saanud. ning inimesed on ennast pannud nimekirja ka üheminutiliste sõnavõttude jaoks, nii et ma annan sõna ühele inimesele igast fraktsioonist härra Tšulakis esimesena. austatud proua volinik, proua raportöör. küsimus inimkaubandusest ning küsimus, millele ma tahan keskenduda, ehk siis inimorganitega kaubitsemine, iseäranisorganitega, mis on eemaldatud kuritegelikul teel äh, kus siis näiteks inimesed on meelitatud välismaale, kus äh, sisuliselt nad äh, seatakse orjalaadsesse olukorda, orjanduslaadsesse olukorda, kujutab endast väga negatiivset kaubandusviisi ja sageli ohvrid kaotavad oma elu, kui äh, neilt võetakse organid. see on vastuolus Euroopa Liidu lähenemisega rahvusvahelisele, rahvusvahelistele meetmetele ning kujutab endast kindlasti küsimust, kus inimõigusi tuleks rakendada. Interpol ja Europol ei ole siin olnud tõhusad ning olukorda tuleks parandada. härra Sani austatud president, raport rõhutab äh, olukorra rahvusvahelist aspekti. sageli on kuritegi, kurja, kurjategijad Euroopa Liidu kodanikud ning ohvrite hulgas on enamasti naised ja lapsed. see tähendab, et ma pean juhtima kolleegide tähelepanu ohvritele naistele, lastele, vanematele inimestele, keda tuleks kaitsta ning kurjategijaid tuleks karistada. ma usun, et see tuleks formuleerida meie eesmärgina, aitäh. mikrofon, palun. austatud president, inimkaubandus inimestega kaubitsemine on väga konkreetne probleem, millega meil tuleb võidelda. ma tahaksin küsida proua volinikult, kas me oleme kursis sellega, mis juhtus tuhandete lastega, keda me nägime pagulaste seas rändamas Euroopa suunas, sest nad on ära kadunud. parlamendikomisjonides oleme korduvalt küsinud, kas need lapsed on sattunud inimkaubitsejate ohvriks ja kas neid on kasutatud teiste inimestega ka kauplemiseks või on nendega juhtunud veel midagi hullemat. härra Mikolašik märkis, et, et me ei tea veel, mis nende lastega toimub, nii et kui me selliseid probleeme tõsiselt võtame, siis tuleks äh, taolistele küsimustele vast-, vastused leida. ning me ei saa loomulikult suurendada sotsiaalset kaost Äh, rändest räägiti kui pagulaskriisist ja kolleegist, kolleegilt kuulsime, et sisuliselt on tegemist ju äriga. aitäh, härra president. kõik on päri sellega, et äh, inimkaubitsemine ei ole mitte ränk inimõiguste rikkumine, vaid ka praktiliselt orjandus. lubage mul selles valguses meenutada meile kõigile, et kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist lähevad ajalukku aastatena, kui Euroopa Liit ja Euroopa valitsused ei suutnud olla olukorra kõrgusel ja tagada humanitaarõigused sisserändajatele, kes soovisid leida varjupaika Euroopa Liidus. ent need aastad jäävad meelde ka aastatena, kui eurooplased nõustusid sellega, et naisi, mehi, tüdrukuid, et neid, nendega kaubeldi nagu asjadega. kolleegid, me peame tegema koostööd liikmesriikide vaheline koostöö koordineerimine on äärmiselt oluline võitluseks inimkaubitsemisega. meie meetmed peavad olema selged selleks, et et ohvreid käsitletakse inimestena, kellel on õigused ning kurjategijad peatatakse õigeaegselt. proua volinik. aitäh! juhataja ning suur tänu raportöörile. tegemist on valdkonnaga, mis mulle on väga südamelähedane ka oma eelmise töö tõttu. komisjon ning välisteenistus kavatsevad jätkuvalt tegeleda inimkaubitsemise küsimustega Euroopa Liidu välissuhetes. me jätkame tegevust selles suunal, et, et standardeid äh, järgitaks ning rakendataks inimkaubanduse vastases võitluses ning nõuame ülemaailmselt rangemate standardite kehtestamist läbi mitmepoolse ja kahepoolse läbirääkimise, läbirääkimiste. Euroopa Liidus on kahekümne seitsmest puudutatud liikmesriigist kakskümmend kuus esitanud komisjonile andmed selle kohta, et inimkaubitsemise vastane direktiiv on on täielikult üle võetud. ainus riik, kes seda ei ole veel teinud, on Saksamaa, aga ka nendelt kuulsime, et poliitiline kokkulepe on saavutatud ning varsti tuleb tuleb ka tulemus ning menetlus Saksamaa suhtes on seetõttu peatatud. raport liikmesriikide poolt direktiivi täitmise kohta esitatakse komisjoni poolt käesoleva aasta neljandas kvartalis, nii et praegu arendame kaks tuhat kuusteist järgset poliitikaraamistikku seoses selle resolutsiooniga ning raport tuleb väga õigeaegselt. tahaksin rääkida veel ühest olulisest verstapostist, milleni komisjon on jõudnud maikuus. esimene raport nimelt eh, inimkaubitsemise vastase võitluse tulemuste kohta. selles raportis räägime, mis on saavutatud ja sellest, mis on saavutatud ning äh, käsitleme ka puudusi, mis võitluses endiselt on. et Euroopa Liit on märkimisväärselt ära teinud, aga palju on veel ka teha. ning nagu kolleegid ütlesid, me ei saa lubada, et inimesi käsitletakse asjadena. me peame töötama koos selle nimel, et äh, taolisi kuriteoliike ennetada, sest pärast on lihtsalt liiga hilja ning me peame, äh, peame iseäranis tegema kõik selleks, et piirata seda tulu, mida kurjategijad saavad ning tegema koostööd riikidega väljaspool Euroopa Liitu inimkaubandus on osa Euroopa Liidu rändestrateegiast ja julgeolekustrateegiast ning uuest äh, tegevuskavast inimõiguste ja demokraatiaga seoses, samuti ka sugu, sugude võrdsusega ja naiste võimustamisega seoses aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Valeta rände tippkohtumine oli koht, kus Euroopa Liidu äh, liikmesriigid võtsid kollektiivselt kohustuse juurida välja inimkaubandus ning võidelda nendega, kes kasutavad haavatavaid inimesi, eriti lapsi, ära tegevuskava, mis võeti vastu, sisaldab ennetustegevusi, võitlust ebaseadusliku sisserändamisega, rändega, inimkaubandusega, põgenike ka salakaubandusega ja muu taolisega. ning äh, lisaks käsitletakse neid teemasid ka kokkulepetes Euroopa Liidu väliste riikidega, mobiilsuse, äh, julgeolekualases dialoogis ja nii edasi ja nii edasi. Euroopa käsitleb äh, seda teemat üle neljakümne riigiga peetavas inimõiguste alases dialoogis ning see on oluline osa meie tegevuskavast inimõiguste ja demokraatia valdkonnas. me töötame ka rahvusvahelisi jõupingutusi selles vallas ning rahastame erinevaid tegevusi OSCE, e OSCE-s ja ÜRO-s kindlasti ei tohi lasta tekkida karistamatuse kultuuril nende hulgas, kes inimesi ära kasutavad ja me ei tohi ohvreid kohelda kurjategijatena. me peame nõudma liikmesriikidelt selget poliitilist pühendam-, pühendumist ja teistelt riikidelt ka, ainult siis ainult siis mõju, on Euroopa Liidu tegevus mõjus ning selleks peame tegema koostööd. ma olen kindel, et parlament on pühendunud selle küsi-, sellele küsimusele ning jätkab sellega tegelemist. inimkaubandus on olnud meie välissuhete plaanis äh, üleval suhteliselt lühikest aega, aga me peame ära tegema rohkem, kui me siiani oleme teinud ja see raport on oluline samm õiges suunas.